ning sõna saab volinik Georgieva. Okay. Uh, you, aitäh härra president, austatud liikmed. tahaksin tänada parlamenti kutse eest komisjonile tulla ja esineda avaldusega tubakakokkulepete kohta. nimetatud kokkulepped on sõlmitud üheskoos Euroopa Parlamendiga võitluses sigarettide salakaubandusega ning esimene nendest allkirjastati kaks tuhat neli siis ja ka praegu. siis oli ja, ja on jätkuvalt Euroopa Parlament meie partner võitluses sigarettide salakauba veda, veoga, mis kujutab endast kuritegu ja mis viib raha välja Euroopa Liidu eelarvest. me teame uuringutest, et iga aasta kaotame me seetõttu umbes kümme miljardit eurot ning see mõju on, avaldub põhiliselt liikmesriikide eelarvetele, kuid ka Euroopa Liidu eelarvele. et äh, kuvada õige taust asjale, kaks tuhat kolmteist oli seaduslik sissetulek liikmesriikides üheksakümmend miljardit eurot seaduslikust sigarettide müügist. see tähendab, et nad kaotasid umbes kümme protsenti sellest käibest, mis oleks neil muidu olnud ja millest nende kodanikud oleksid kasu saanud. see tähendab, et meil on oluline finantshuvi võitlemise, võitlemaks sigarettide salakaubaveoga. samuti mõjutab see negatiivselt meie rahva tervist. seadusandlikud piirangud ning hinnad on kujundatud nii, et inimesi heidutada suitsetamast iseäranis noori. samas on ebaseaduslikud tubakatooted noortele kättesaadavad sageli suhteliselt odavalt. lisaks tekib siin julgeoleku küsimus, sest palju tulu sigarettide salakaubaveost läheb organiseeritud kuritegevusele ning kahekümne kaheksandal aprillil, nagu teate, võtsime vastu Euroopa uue julgeolekuagenda mille eesmärk on, on tõkestada mitmel rindel organiseeritud kuritegevuse rühmitustele sissetuleku saamine, muuhulgas ka sigarettide salakaubaveost. Euroopa Parlament on toetanud tugevalt selle võitluse profiili tõstmist üleilmseks. miks, sellepärast et sigarettide salakaubavedu on ülemaailmne nähtus ning vajab seetõttu üleilmset lahendust. praegu on meil WHO raamkonventsioonile lisatud protokoll, raamkonventsioon tubakakontrolli kohta, tubaka, ning äh, komisjon võttis neljandal mail vastu otsuse, äh, milles paneb nõukogule ette ratifitseerida see konventsioon. ent ratifitseerimine, nagu me teame, võtab aega. praeguseks on miinimumnõudest nelikümmend ratifitseerivat riiki, mis on vajalik selleks, et protokoll jõustuks, meil olemas vaid seitse. ning isegi kui me jõuame neljakümne ratifitseerinud riigini ja see nõue saab täidetud, siis me ei tea, kas need olulised transiitriigid protokolli allkirjastavad ning ma võin teile kinnitada, et me komisjonis võtame väga tõsiselt äh, oma ülesannet suunata neid riike just aegsasti, õigeaegselt seda protokolli ratifitseerima. samuti oleme tubakatoodete direktiivi kavakohase allkirjastamise poole liikumas, ent see direktiiv ei saa omada tõhust mõju väljaspoolt Euroopa Liitu pärit sigarettide salakaubaveo osas. ning seetõttu praegu ongi piirangud meie võimalikele pikaajalistele lahendustele ja nende mõjule saanud selgeks ning üheks äh, täiendavaks äh, võimaluseks on siin kokkulepped suurte tubakatootjatega, võltsimisvastased kokkulepped. esimene, nagu ma ütlesin, allkirjastati Philip Morrisiga kaks tuhat neli, äh, tema kehtivus lõpeb kaks tuhat kuusteist juulis lepingus sisalduvad uued äh, kontseptsioonid, äh, asjakohane hoolsus, toodete jälitatavus ning informatsiooni kättesaadavaks tegemine ning rahapesuvastased sätted. Philip Morris oli nõus maksma üks koma kakskümmend viis miljardit dollarit, millest üheksakümmend protsenti või tegelikult isegi natuke rohkem, üheksakümmend koma kolm, läks liikmesriikidele tegemist on siduva õigusliku kokkuleppega, lepinguga, mida on võimalik maksma panna ning äh, mis annab meie käsutusse vahendid, mida õigusaktidega oleks olnud raske kehtestada, näiteks ütleme arestimismaksed äh, olukordades, kus isiku süü on tõendamata. nii luuakse täiendav äh, stiimul, rahaline stiimul nõuete täitmiseks volinik Šemeta, minu eelkäija, on juba teavitanud Euroopa Parlamenti sellest, et meil olid esialgsed kohtumised Philip Morrisega, nagu lepingus sätestatud ning äh, Philip Morris arutas, tõstatas küsimuse lepingu pikendamisest, analüüsime praegu seda, arvestades muutuvaid suundumusi muut-, mm, muutuvat olukorda tubaka salakaubaveost. me teame, et praegu on odavad valged sigaretid suurem oht kui, kui võltsitud sigaretid. ning analüüsime praegu ka, kuidas regulatiivkeskkonna muutus kajastub eh, taoliste kokkulepete tulevus, tulevikul. lõpetame oma analüüsi paari nädala pärast ning siis teeme selle loomulikult kättesaadavaks nii avalikkusele kui parlamendile mõned asjad on selged, et äh, Philip Morrisiga sõlmitud lepingu eesmärk vähendada Euroopa Liidu mustal turul Philip Morrise võltsitud toodete kohalolekut on saavutatud kaks tuhat kuus kuni kaks tuhat neliteist, perioodil on võltsitud äh, või ebaseaduslikult sisse veetud Philip Morrise toodete kogus vähenenud kaheksakümne viie protsendi võrra liikmesriikides, mis äh, on märksa rohkem kui arestitud kaubakoguste vähenemine. praegu kaalume järgmisi samme sellel suunal ning lähtume oma enda poolt võetud kohustusest tagada oma kodanike huvid ning võidelda ebaseadusliku tubakakaubandusega. oleme valmis avatult rääkima oma kavadest, rõhutan seda veel kord ning tänane kuulamine ja arutelu ning parlamendiliikmete mõtted on väga oluline sisend meie edasistes aruteludes ning äh, hoian teid kursis sellega, kuidas meie töö selle olulise küsimusega jätkuma hakkab ning äh, kuna näen härra, kuidas ma hääldan seda nime härra Gaierit, siis tahaksin tänada rohelisi nende algatuse eest. Te olete osa sellest fraktsioonist. vabandust, kus on rohelised siis? vabandust, ajasin segamini. ma oleks pidanud lõpetama oma jutu siis, kui, kui see kui see mul lõppes, aga ma igal juhul tänan teid selle panuse eest, mis te olete andnud sellesse teemasse. küll me selle pärast edasi ütleme. suur tänu, proua Gergiev. nüüd saab sõna härra Sarvemaa, kaks minutit. I would like to thank you for obviously tahaksin teid tänada teid selle eest, mis praegusel hetkel paistab ainsa võimalusena hindame tõesti väga seda, et tulete parlamendi ette sellise avaldusega, mis puudutab siis neid koostöölepinguid liikmesriikide äh, ja Euroopa Liidu ning suurt, suurimate tubakafirmade vahel. aga meie seisukoht on siiski selline, et läbirääkimised komisjoni ning tubakafirmade vahel peaksid olema palju avatumad, läbipaistvamad. praegu on nii, et meile on küll antud luba vaadata neid dokumente mõne tunni jooksul turvalises toas ja seegi alles pärast seda, kui meil oli frustreeriv eh, kirjavahetus teie eelkäijaga ja selleks, et nendest dokumentidest üldse aru saada, on vaja juristiharidust. nüüd ootame komisjoni hinnangut sellele, missugused mida, millist kasu võiks saada Philip Morrisega sõlmitavast lepingust, nii nagu te lubasite paari nädala jooksul. kuid ma arvan, et me peaksime minema kaugemale. praegu on esmatähtis, et muudetaks just läbirääkimiste pidamise viis. parlamenti peaks vähemasti teavitatama sellest, mismoodi arutelud käivad arutelude jooksul, mitte siis, kui kõik on juba kokku lepitud parem oleks veel see, kui meidki kutsutaks läbirääkimiste laua juurde vaatlejana. et me saaksime ise otsustada, kas on mõistlik neid lepinguid pikendada, mis põhjustel ja mida meie Euroopa Liiduna võiksime saavutada sellest, et neid lepinguid pikendatakse. me räägime siin ju maksumaksjate rahast ja praegu on avalikkuses jäänud mulje, et nemad on jäetud lihtsalt kõrvale kuigi tegemist on väga olulise küsimusega just nende jaoks, Euroopa kodanike jaoks, ka finantsküsimusega. sest kuidas siis tuleb esindada maksumaksjaid, kui isegi parlamenti ei ole nõuete kohaselt siin teavitatud, aitäh. Äh, doamna Ayala Sender pentru două minute și treizeci de secunde. proua Ayala Sender, palun. Agradecer a la comisaria la larga reunión que tuvo. suur tänu, tahaksin tänada volinikku nende kohtumiste eest, mida ta meie ko-, koordinaatoritega, meie komisjoni koordinaatoritega pidas ka suletud uste taga. meie oleme samuti mures äh, võltssigarettide salakaubaveo pärast ja me oleme mures ka selle pärast, missugune raha läheb kaotsi Euroopa Liidu eelarvel ja ka äh, liikmesriikide eelarvel, kokku kümme miljardit ja kui me ei saa seda pettust kontrollida ja seda äh,, seda, selle rahaga ju rahastatakse ka igasuguseid äh, kuritegusid ja samal ajal on ka rahvatervise oht, kui me ei saa kontrollida tubaka äh, koostist, kui tegemist on võltssigarettidega. ja muidugi kriisi ajal viib see omakorda veel suuremate riskideni meie kodanike jaoks Need on kokkulepped, mille eesmärgiks oli äh, kok-, saada raha ja koordineerida üleilmselt võitlust äh, võltssigarettide vastu ja salakaubanduse vastu ning need uued kokkulepped, kuigi praegu ei ole neid veel ära otsustatud, need uued kokkulepped võiksid siis äh, saavutada selle, et seni saavutatu plussid ja miinused kõik avalikustataks, nõnda et me saaksime tõesti teada, kas nendest lepingutest on kasu, et seda kõige hullemat ära hoida ning kõige paremal viisil kontrollida seda, kuidas neid lepinguid ka täidetakse. võltssigarettide salakaubanduse, salakaubaveo vastu võitlus peaks toimuma üleilmsel tasandil. ka meie tahaksime muidugi jälgida ka seda dialoogi, mida komisjon nende tubakafirmadega peab ja tahaksime, et ka meie arvamus oleks kuulda võetud, nõnda et me saaksime seda protsessi mõjutada. me ei tahaks, et üldse kontrolli ei ole, eriti nüüd sellel kriisiperioodil kui me selle raporti saame, siis me tahame seda vaadata läbi, tahaksime oma arvamuse anda selle kohta, sest meie ju vastutame oma kodanike ees ning me peame kaitsma kodanike tervist, mitte ainult füüsilist tervist, vaid ka majanduslikku tervist liikmesriikides, aitäh. suur tänu. järgmisena saab sõna proua Tabadžova teema, millega me täna tegeleme, on väga tundlik teema ja ka vastuoluline teema ning äh, ja selle reguleerimine on samavõrd vastuoluline ja tundlik puudub üldine sotsiaalne nõudlus sedasorti tööstusharu kasvamus, kasvamise järele, sellepärast me piiramegi seda, me püüame piirata ka neid negatiivseid mõjusid, mis kaasnevad inimtervisele. teisalt aga on tegemist ju täiesti legitiimse ettevõtlusega ning teatud tingimustel ju peab ta olema ka konkurentsivõimeline ning turutingimustel saama toimida. ning ka sellest ettevõt-, ettevõtluse vormist või, või sektorist saadakse palju raha meie eelarvetesse, nii et selleks, et kõik need kolm asja nüüd ühte regulatsiooni mahuksid, see on väga ambitsioonikas plaan. meil on asju, mis toimib, kuigi see ei ole ideaalne, nii et meil on tarvis teatud parameetreid muuta ja mina tahaksin rõhutada seda, et oleks raha mis sellest äh, trahvidena on korjatud, et seda õiglaselt ja avatult jagataks. teiseks, suurem läbipaistvus ja harmoneerimine on vajalik kõikide nende sõlmitud lepingute äh, puhul, nende tingimuste puhul, me ei oska öelda, või meie ei tea, miks ainult on olemas need kolm lepingut, kas nende abil on võimalik probleemid ära lahendada ja me tahaksime rohkem teada nende sisu kohta ja miks nad kõik eri aegadel aeguvad ning kolmandaks salakaubandus, ebaseaduslik kaubandus. sellega kaasnevad ka teised nähtused, mida ei ole nendes lepid, lepetes hõlmatud ning riigid kannatavad sellegipoolest. no näiteks, kui ujutatakse turud üle madala kvaliteediga sigaretid, sigarettidega või kui müüakse väljaspool ametlikku turgu, eriti riikides, äh, mis jäävad Euroopa Liidust väljapoole ja seal oleks piirangud veelgi vajalikumad. rohelise kaardi küsimus härra Solilt, kas võtate vastu selle? sinise kaardi küsimus. suur tänu. kuulasin väga teraselt neid kolleegi selgitusi, aga minu küsimus on rohkem üldist plaani. kui me räägime sellest võitlusest, mida volinik siin kirjeldas juba, asi puudutab ju raha, raha ja ainult raha valitsuste vaatevinklist ja ka kurjategijate vaatevinklist. aga kas te arvate, et praegune Euroopa Komisjoni poliitika on adekvaatne selleks, et hoida ära tulevasi kuritegusid, aitäh! suur tänu selle küsimuse eest. Te olete täiesti õigesti osutanud sellele, et praegune poliitika ei ole adekvaatne ning olen maininud seda, et vaja, muudatusi on tarvis, ma kolm tükki ainult loetlesin siin ülesse, aga muidugi, kui meil oleks rohkem aega, võiks rohkem ka muudatusi loetleda kuidas seda poliitikat muuta tulevikus, aitäh. Uh, domnul de Jong, un minut și 30 de secunde. kolleeg Jong, suur tänu. suur tänu nende selgitustest volinikule ma arvan, et salakaubavedu on teema, millega tuleb tegeleda, aga probleem on selles, et esialgne koostöö, mis meil tubakafirmadega oli, see tuli nagu justiitspoole pealt ja nüüd aastaid hiljem me näeme, et on siin lobitegevus, äh, siis on meil olemas tubakadirektiiv, siis võeti isegi komisjon kaevati kohtusse selle direktiivi pärast, ega need ei ole mingid kenad inimesed ja terviseküsimused ja tervishoiuga tegelevad organisatsioonid on ka asjaga seotud, aga ei ole võimalik tegeleda nende inimestega samal viisil nagu teiste inimestega teistes firmades. meil on väga ranged reeglid, kui me saame kui me võtame näiteks kedagi vastu tubakafirmades, äh, siis me peame selle kohta aru andma ja peame ütlema, milliseid materjale me saime ja millest me rääkisime, aga komisjonil on kontaktid tubakatööstusega, need on väga tundlikud kontaktid ning teil on kohustus ka avalikustada kogu see teave mitte ainult meile, vaid ka kodanikele. me peame teadma, mida te tubakafirmadelt saate. ja Euroopa kodanikud tahavad seda infot ilmtingimata saada. Stas, un minut și 30 de secunde härra Stas, palun poolteist minutit. Äh, suur tänu. Philip Morrise kokkulepe on äh, tehtud selleks, et võidelda tubaka salakaubanduse vastu, aga siis meil on Briti, Ameerika äh, tubakafirma ja teise Imperial Tobacco Limited ja on räägitud siin sellest, et käibemaksutulusid jääb saamata oma kümne miljardi euro osa suuruses summas. aga parlamendis teate ju on kasvav kriitika selliste kokkulepete vastu Äh, ja see kohtuasi ka ei aidanud ja Michel Petiti kohtuasi ka, juhtum ka ei aidanud kaasa sellele, kes sai konsultandiks äh, advokaadibüroos, mis töötas ühe nende tubakafirma jaoks ning lobi, lobitegevust tehakse äh, just siis seoses tubakadirektiiviga. meil on läbipaistvus tarvis ning meil on tarvis neid dokumente, neid lepinguid, mis sõlmitud on tubakafirmadega. Äh, me peame teisel viisil sellega tegelema, nii nagu eelkõnelejagi ütles, praegune ei ole piisav. hakkasite siin läbirääkimisi pidama Philip Morrisega ja teistega, aga see kõik ei ole avalik artikkel viis lõige kolm sellest konventsioonist, mis puudutab mm, siis äh, Philip Morrisega läbirääkimisi. küsimus on selles, kas nendest lepetest on üldse kasu. ma tahaksin väga teada, mis on selle uue leppe sisu. härra Tsaini, palun. suur aitäh, Euroopa kodanikud ei tea, et on saadud kaks tuhat miljardit äh, tubakatootjatelt selleks, et võidelda äh, sigaretidega kaubits, salakaubitsemise vastu. samuti ei teada, et suur osa sellistest äh, sigarettidest tuleneb otseselt tootjate endi laadudest ning samuti ei teada, et on võetud meetmed Philip Morris vastu Philip Morris ise on aga miljard eurot eraldanud Euroopale, aga samuti teate seda, ega meie ei tea siin kojas, kui paljud liikmesriigid tegelikult äh, on kulutanud neist äh, vahenditest ja kuidas. tubakas on endiselt teiseks surmajuhtumiks äh, maailmas ja peamiseks vältitavaks surma põhjustajaks. viis koma neli miljonit ohvrit eelmine aasta ning kui juba Euroopa Liidu liikmesriigid ning komisjon äh, nõustuvad äh, tubakatootjate raha vastuvõtmisega, siis äh, see on lihtsalt enesepetmine. härra Ferrand head kolleegid, mis puudutab salakaubitsemist, siis see tuleneb otseselt Euroopa Liidu poliitikast. see on võimalik tänu Schengenile ja seda seetõttu, et sisetullid on kaotatud. Schengen on endaga kaasa toonud tubakaga kaubitsemise levimise, seega teie olete ise otseselt vastutavad olukorra eest. osad öö, süüdistavad Schengenit, Schengeni ühte, Schengen kahte, nagu Prantsusmaal näiteks Nicolas Sarkozy aga mina ütleksin, et kui me tahame kaubitsemisele lõpu teha, siis peame Schengenile lõpu tegema, mitte Schengen ühele ega Schengen kahele, aitäh. Aveți un äh, blue card? Teil on sinise kaardi küsimus. Domnul Schwab, dacă îl acceptați. Yes. So. Herr Präsident, Herr Kollege Ferrand, ist Ihnen bekannt? austatud president, kolleeg Ferrand, kas teile on teada, te rääkisite Schengenist, et sigarettide salakaubaga vedada, vedamine on seotud kaupade vaba liikumisega, Schengen aga isikute vaba liikumisega, kas te selle erisusega olete kursis? hea kolleeg, siin ei ole mingit segadust, ma arvan, et eh, niikaua kui me teadlikku sisepoliitikat ei arenda, niikaua kui me ei taga, et eh, liikmesriigid ise oma julgeoleku eest ja politsei töö eest vastutaksid, niikaua ei suuda me sellisele salakaubitsemisele lõppu teha. Labri, ma mai aveți un, uh, mai aveți un blue card. Teil on veel üks uh, sinise kaardi küsimus. härra Lavrieux tahab selle esitada, kas nõustute, härra Lavrieux, palun. Oui, monsieur le president. jah, lugupeetud president, hea kolleeg. Te mainisite Schengenit ja teile öeldi, et eh, see küsimus ei ole Schengeni pädevuses, aga meil on selline riik nagu Inglismaa kes ei kuulu Schengenisse, kas te usute, et äh, Briti ruumis äh, sigaretiga salakaubitsemist ei toimu, kas, et nemad ei ole Schengeni liikmed, kas te ei leia, et teie poolt väidetu on vastuoluline? jah, härra Lavrio, ega me ei hakka ajalugu ümber kirjutama siin kui te, te toetate sellist Euroopat, mis kaotab ära kõik seaduslikud vahendid kontrollimaks eh, sigaretidega kaubitsemist, kui te, eh, siinkohal on ka muud, siinkohal pean silmas ka Vahemerel toimuvat praegu, siis jah, palun, aga mina tahan just nimelt tugevdada liikmesriike. Ehm, suur aitäh. proua Kressle, palun. härra president, proua asepresident, head kolleegid tänane arutelu on, on põgenemine tuleviku poole ning mul on hea meel kuulda komisjonilt, et kõik see salatsemine, millest me kuulsime viimase kahe-kolme aasta jooksul, peaks nüüd nagu lõppema. aga tänaseni on tegelikult lahtine, mis tulemused sellel sii-, sellel lepingul on. jah, mingite toodetega on salakaubandus vähenenud aga mina ütleksin, et, et need kokkulepped ei ole pettuste vastased kokkulepped sisuliselt ning äh, tegelikult küsimus sellest, mis kokkulepetega nende puhul tegemist on, on väga oluline. dokumendid, mida ma näinud olen, on väga lünklikud äh, selles, mis puudutab äh, tooteahelat ning pettusekindel see asi kindlasti ei ole ja võib-olla Olav on praegu, ma olen kuulnud, astunud samme, et survet avaldada, et seda asja muudetaks mis puudutab äh, sigarettide salakaubandust, siis te rääkisite, et see ebaseaduslikud valged sigaretid on praegu kõige olulisem probleem. ning äh, meie kohalolek Kaliningradis ja Hiinas, mis on olulised tootjariigid, on null ning äh, sellele kolleegile, mis, kes rääkis Schengenist, et kui kui asi oleks Schengeniga lahendatav, siis oleks see lahendus väga lihtne ja, ja maailm meid üldse ei puudutaks mis puudutab oma tarbija tundmist ja toodete jälitavust, siis on väga oluline sisuliselt nende toimimist hinnata, et näha, kui mõistlik ja kasulik see kokkulepe oli. meil peaks olema nüüd e, arestimismaksete kohta iga-aastased kokkuvõtted ja, ja muud dokumendid, need ei ole ju ärisaladus ning loomulikult peaks avalikustama ka kogu info Olafi kontaktide kohta tubakatööstusega. tubakatööstus võib, võib loomulikult osaleda nendel läbirääkimistel, sest äh, nende, neil on liikmesriikide majanduses oluline osa. Donna Kreste, teil on sinine küsimus Laiala Senderi poolt. kas te olete nõus vastama? sinise kaardi küsimus señor presidente yo quería eh, para entender mejor. jah eh, eh, aitäh selleks et paremini mõista progressile küsi- sõnavõttu tahaksime esitada küsimuse ka mina lugesin neid dokumente tõesti Olav küll uurib ja inspekteerib aga tahaksin küsida järgmist minu koduriik ratifitseeris ebaseadusliku tubakatoodetega kaubitsemise konventsiooni eh, WTO raames, aga teie koduriik jällegi mitte. proua Kressle, miks teie valitsus ei ole seda protokolli ratifitseerinud, kas see ei huvita neid või on neil muid probleeme? ma lihtsalt küsin selleks, et paremini mõista millised suhted meil on selle lepinguga seoses? hea kolleeg, aga küsige siis äh, minu riigi esindajatelt, mina olen siin praegu Saksa rahva esindaja Euroopa Parlamendis, mitte Saksa valitsuse esindaja. Äh, suur aitäh ja härra Voon, palun kaks minutit. Äh, lugupeetud president, volinik, ma tervitan kokkulepet liikmesriikide vahel nelja tubakatootjaga ning tegelikult sellest on suuremad kasu ikkagi ka tubakatootjatele endile, sellepärast et tänu neile kokkulepetele eh, on, kui nad ei oleks liitunud nende kokkulepetega, siis nad oleks oma tuludest ilma jäänud, nii et see oli stiimuliks. aga me näeme, et samuti Euroopa Liitul oleks aktsiisimaksudest ilma jäänud ning äh, sellest tulenevalt ma loodan, et olemasolevad kokkulepped äh, jätkuvad ning need, mis läbi saavad, neid uuendatakse peatselt. samuti ma tahaksin ütelda, et me ei tohiks unustada seda, äh, et nende kokkulepetega kaasneb rahvatervise mõõde. väga palju odavat tubakat tuleb turule ja see on ohuks. ja muidugi tuleks samuti takistada seda, et tubakaga salakaubitsemise tulud läheksid terroristlikele grupeeringutele. sellest tulenevalt ma toetan seda, et komisjon viiks läbi mõjuhinnangu meetmete tõhususe kohta. ja võib-olla juuni täiskoguks saaksite ütelda, kas see on võimalik samuti liikmesriigid peaksid protokollile allkirja andma selleks, et piirata ebaseaduslikku tubakatoodete ja sigarettidega kaubitsemist. see võimaldab neil äh, probleemiga tegeleda mitte ainult Euroopa Liidu siseselt, vaid ka väljaspoolt. nii et äh, me peaksime võimalikult kiirelt ka kõne, täna kõne all oleva protokolli ratifitseerima, aitäh. see on blue card, would you accept a blue card? Teil on sinise kaardi küsimus, palun. härra Kill. aitäh, härra Vaughan, äh, Velsi kolleeg. kas te olete nõus, et teie enda tarbijad saavad kõige rohkem kasu tänu sellele, et neil on tavalisest pakendist, äh, tavalisest paberist pakendid. me näeme, et palju lihtsam on saada Ühendkuningriikidesse oma tooteid salakaubitsejatel. mis teie arvate sellisest äh, poliitikast praegu? suur aitäh! nagu öeldud, Ühendkuningriik ei kuulu Schengenisse ja nii meie kui teie teame, kui mina kui teie teame, et on päris eh, karmid kontrollimeetmed eh, Ühendkuningriigi lennuväljadel eh, midagi sisse smugeldada ei saa, aga meie räägime siin kokkuleppes tubakatootjatega, mis muudaks selle veelgi keerukamaks. nii Euroopa Liidu siseselt kui väliselt Äh, muudetakse seeläbi siis keerukamaks ebaseaduslike toodete toomine siia, aitäh. Tamna Riis, un minut. Äh, proua Riis, palun üks minut. suur aitäh, lugupeetud president. Äh, kaksteist aastat hiljem tuleb koostöökokkuleppest, mis kaks tuhat neli sõlmiti komisjoni ja Philip Morrise vahel teha järgmine järeldus me näeme, et kompromissid selliste tubakahiiglastega ei ole võimalik. nüüd komisjon räägib ebaseaduslikust sigaretidega kaubitsemise vähenemist, aga äh, samas eksperdid äh, väidavad vastupidist, nad ütlevad, et kaks tuhat kaksteist nelikümmend neli miljonit eurot äh, eraldati tubakatootjate poolt, mis on null koma neli protsenti salakaubitsemise mahust. komisjon juriidiliselt väidab, et kõik on korras, mina vastaksin neile, aga et eetiliselt ja poliitiliselt kõik ei ole meie jaoks hästi nimelt on äh, siin vastuolu äh, raamkonventsiooni artikliga viis äh, tubakatoodete kohta, mille kohaselt on vaja täielikku läbipaistvust igasuguste seoste kohta õigusloojate ning tubakatoodete vahel. proua McCaven oli raportööriks tubakatoodete raporti osas ja me nõuame koos temaga, et olemasolevaid meetmeid rakendataks täpselt, samuti nõuame, et tehtaks lõpp nendele kokkulepetele ning investeeritakse uutesse tõhusamatesse vahenditesse. suur aitäh, kas te nõustute sinise kaardi küsimusega? suur aitäh, härra Bove nüüd palun, kolm, poolteist minutit. lugupeetud volinik mina räägin esimesest põhimõttest Maailma Tervishoiuorganisatsiooni äh, konventsioonist äh, tervishoiupoliitika ning tootjate vahelistes suhetes on konflikt ning äh, artikkel seitseteist ütleb selgelt, et osapooled, muuhulgas Euroopa Liit, peavad loobuma igasugusest partnerlusest ja kokkuleppest tubakatootjatega. ma usun, et see on juriidiliselt väga selge kui me jätkame läbirääkimisi, siis sellisel juhul oleme me vastuolus Euroopa ja rahvusvahelise õigusega. kaks tuhat neli aga me andsime oma allkirja ning kaks tuhat viis see akt ka jõustus, seega juriidilisi põhjusi on lõpu tegemiseks. ei tohi segi ajada pettust ja võltsimist. pettus, seda korraldab tubakatootjate sektor, pettus aga äh, võltsimine aga, vabandust, äh, tingib rahakaotust neile. praegu me ei tohi toetada petjaid, me ei tohi toetada tubakatööstureid. tegemist on tõelise maffiaga, seega ma nõuan teilt täna, et te lõpetataksite igasugused läbirääkimised tubakatööstusega. see on rahvatervise huvidega vastuolus, see on ka vastuolus rahvusvahelise õigusega. mulțumesc Domnul Frunzulică vrea să vă adreseze. suur aitäh, härra Frunzulică tahab teile küsimuse esitada, kas te nõustute? Uh, jah, suur aitäh. tundub, et proua Riis ei taha vastata sinise kaardi küsimustele, sellepärast et tema seisukoht ei ole väga selge. kas nüüd mina küsiksin siis härra Povelt? jah, teil on õigus meil on vaja läbipaistvust, äh, dokumente ja nii edasi aga kas te ei usu, et liikmesriikide politsei, siseministeeriumid eh, ning toll peavad oma kohustusi täitma? ajakirjanduses selgub, et liikmesriikide politsei on salliv taolise tubakatega salakaubitsemise koha pealt, ka nemad peavad oma tööd tegema. jah, ma olen nõus teiega, tööd tuleb teha, aga praegu see raha, mis komisjon saab kätte ja mis saab kätte Olav ja mis saadetakse liikmesriikidesse tagasi, see on see raha, äh, mis tuleb äh, tubakatöösturitel, kes äh, viivad läbi kontrolli liikmesriikides võltsimise üle, see tähendab seda, et gangsterid ise kontrollivad olukorda, see on ju täiesti skandaalne. kas see on siis pettusevastase institutsiooni kohus? ei ja me näeme ka Belgias näiteks, Dali kohtuasjas eh, kohtunik peab õigust mõistma, Olav eh, kutsuti kohale, kõnelejad kahjuks katkestatakse. ja palun järgmine kõneleja, härra Okub on kaks minutit suur aitäh, muidugi me kõik tahame võltsimise ja ebaseadusliku kaubitsemise lõpetada. aga meil on lahtise uste poliitika. endiselt Euroopas. kokkulepped, mis meil on, tähendavad seda, et Euroopa Liit suunab revolvrituru tubakatöösturite pihta ja nõuab sisse miljardeid kuidas te tahate probleemi lahendada kaupade võltsimise puhul? läbi pakenduse? puhtast paberist tehtud äh, pakendid muudavad äh, võltsimise veelgi kergemaks, igasugune märgistamine on ära kaotatud, äh, mis siiani tagasi kvaliteedi näeme, et võltsitud tooted jõuavad Euroopasse, kuidas me soovime kaitsta seeläbi tarbijad, nemad tahavad ju suitsetada sigarette, mitte jumal ise teab mida. Euroopa Liit äh, räägib läbi olulisi rahvusvahelisi kokkuleppeid, äh, see puudutab suurt äh, raha hulka, kogu protsess on täiesti ebademokraatlik, rikub liikmesriikide suveräänsust, läbi nende kokkulepete tubakatootjad äh, Äh, lubavad maksta äh, kaks koma viisteist miljardit eurot. tegemist on räketiga, tüüpiline Al Capone käitumine. me näeme, et tegemist on tumeda varjupoolega Euroopa Liidust, aitäh. aitäh, härra Coburn. Äh, proua Schmidt, poolteist minutit. herzlichen Dank. suur tänu. proua volinik ja, ja härra president, tubakakokkulepped, nii nagu nad meil praegu on, on väidetavalt positiivne nähtus. kui positiivne, seda me ei tea sest komisjon ei oska või ei taha jagada meiega oma analüüside tulemusi. mida me aga teame, on, et Philip Morrisega sõlmitud kokkulepe lõpeb kaks tuhat kuusteist ning seetõttu minu küsimus, kus näeb komisjon iga-aastaste nende maksete lisaväärtust, kui need rahad lihtsalt makstakse liikmesriikidele ilma mingi sihtotstarbeta? kas on need esialgsed kontaktid nüüd toimunud Philip Morrisega selle lepingu edasikestmiseks, kui ei, siis kuna ning ning kuidas siis on äh, see lisaväärtus, arvestades Eurobaromeetri küsimusi tubaka, äh, küsitlust tubaka küsimustes? et aeg jookseb meil käest ära ja vastuseid ei ole, aitäh. <clears throat> aitäh, härra Kaier, kaks minutit. aitäh, härra president. austatud proua asepresident Georgieva, head kolleegid ma olen Saksa sotsiaaldemokraat, ma ei ole roheline. ning kui ma oma kõne lõpetan, siis tõenäoliselt saab selgeks, kus ma oma kolleeg Boveest erinen, tahaksin viidata ühele asjale, millest arutelus ei ole veel räägitud, sa, mis muudab salakauba vedamisega võitluse väga oluliseks. nimelt salakaubaveo taga on organiseeritud kuritegevuse struktuurid, see asi, need, see kaup tuleb ju sisse vedada, tuleb jagada et raha tuleb pesta, mis selle tulemusena saadakse. ja siis tuleb see suunata majandusse tagasi. sigarettide salakaubavedu, nii nagu see praegu Euroopas toimub, saab toimida ainult täna organiseeritud kuritegevusele ja dem-, organiseeritud kuritegevus õõnestab demokraatiat. ja me ei võta seda siiani piisavalt tõsiselt loomulikult ei ole oht enam nendel, nendest suurtest eh, sigaretiturgudest, aga tõesti need odavad eh, eh, cheap white sigaretid on Berliinis juba kättesaadavad ja, ja me näeme, kui, kui palju seda turul juba on, viisteist kuni kakskümmend protsenti. ning lahendused ei, ei ole mitte ainult salakaubaga piiramises ja seda me peame loomulikult tegema. me peame toetama Olafit ning äh, Euroopa Liidu esindajaid tootjariikides nende tegevuses. et äh, kohalike ametivõimudega koostööd, koostööd teha, sest äh, Olav on muide esindatud ka Kiievis, see on küll üsna huvitav info mulle. aga ma ei jaga kristlike demokraatide seast rääkinud kolleegi ning roheliste seast rääkinud kolleegi, et, et tootmine tuleks lõpetada. sest kuidas me peaksime seda tegema, üleskutsetega me seda ei tee ju. aga tehkem siis seda viisil, mis tõesti tunda on, läbi raha. You have a blue card from Mr Bouvet. Äh, härra Bouvet sooviks teilt sinise kaardi küsimuse küsida, olete nõus? jah. Mike. mikrofon palun tundub, et töötab. kui ma võtsin sõna seoses erisusega võltsimise ja ja kelmuse vahel, siis märgin, et äh, Maailma Terviseorganisatsioon märgib, et äh, kelmust tunnistab Philip Morris ise ka et see võrgustik, läbi mille sigaretid jõuavad Euroopasse, on võrgustik, mis kulgeb läbi Venemaa ja hõlmab kelmust ja aga olulisem tänapäeval on võltsimine. ja võltsimise läbi kaotab Philip Morris ise raha. nii et äh, see on praegune skandaal, et kas te mõistate erinevust nende kahe asja vahel? maailma Tervishoiuorganisatsioon näeb Philip Morrise vastutust siin. aitäh, härra Bove. mulle on see erinevus selgelt selge ja härra Bovee peaks tõenäoliselt endale aru andma sellest, et Philip Morrise sigarettide osakaal arestitud sigarettide hulgas on vähenenud kaheksakümmend viis protsenti. nii et see, mida te rääkisite Maailma Terviseorganisatsioonis, on Maailma Terviseorganisatsiooni varasema info pinnalt eh, esitatud etteheide, et eh, tubakatööstust toetavat salakaubavedaja. Philip Morrise puhul see kindlasti paika ei pea ning see on vahetult seotud komisjoniga sõlmitud kokkulepetega, mille tõttu ma kokkuleppeid toetan. domnul äh, Pohe Miros-. aitäh, härra Pohe. aitäh, president, äh, austatud volinik, head kolleegid, minu hinnangul on suitsetamine üks suurimaid terviseriske Euroopa kodanikele, seetõttu tuleks rakendada kõikvõimalikud sammud mille abil on võimalik seda riski piirata. täpselt sama puudutab ka tubakatoodete ebaseaduslikku kaubandust, sest see läheb meile maksma miljoneid ja miljoneid eurosid ning lisaks on ka muud negatiivsed tagajärjed. mõnedes Euroopa Liidu liikmesriikides põhjustavad odavad sigaretid noortel sõltuvust sigaretidest ning me peaksime ometi noori kaitsma. samas oleme teadlikud sellest, et tulu tubakakaubandusest suurendab kuritegevust ning äh, seetõttu peaksime otsima võimalusi selle probleemiga tegeleda ning olema väga tähelepanelikud. seetõttu Euroopa Parlament äh, tervitas kaks tuhat neli sõlmitud lepinguid. paraku ei saa me praegu samuti suhtuda Euroopa Komisjoni viimastesse sammudesse, sellepärast hetkel ei ole meil, meile esitatud asjaomast informatsiooni, mis võimaldaks meil saada ülevaate nende kokkulepete tulevikust konkreetsemalt ei ole me kursis sellega, kas olemasolevad kokkulepped saavutasid selle, mida me ootasime aastaid tagasi. isegi arvestades seda, et läbirääkimised tubakafirmadega algasid üle aasta tagasi, ei ole me komisjonilt saanud teavet selle kohta, missugune olukord on siis plaanis saavutada järgnevatel kolmel aastal, me ei tea isegi, kas koostöö tubakafirmadega on õige viis edasi liikuda, seetõttu meie hinnangul äh,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 ning on palju probleeme selles valdkonnas. hindamaks, kas äh, need äh, kokkulepped tubakafirmadega peaksid jätkuma, peaks meie käsutuses olema informatsioon selle kohta, mis on saavutatud ning mis on praeguste kokkulepete puudused, aitäh. aitäh. nüüd kolleeg Florence. proua volinik, suur tänu. mind üllatab natukene see, et te tubaka salakauba äh, vedajaid nimetate tubakaga kauplejateks, minu hinnangul on nad maksu ja maksukurite-, kurjategijad ja tollikurjategijad. meil on tubakatoodete direktiiv juba mitukümmend aastat ja praegu tegeleme sellega, et sõlmime individuaalseid kokkuleppeid tubakafirmadega, see on vale, me peaksime lõpuks tegema seda, mis me otsustasime poolteist aastat tagasi, nimelt see jälitatavusstrateegia sigarettide osas, seda tuleks arendada. ning tahaksin öelda sellega seoses, et tubakatööstus Londonist, nii nagu te nendest rääkisite, on äärmiselt huvitatud selles, et see et osaleda jälitatavussüsteemis ning nad on väga huvitatud võimalikult palju deklareerida äh, just salakau-, salakaupa viisil jõudnud sigarette Euroopa turgudele ja mitte võltsitud sigarette. me ei saa oma lastele enam seletada, kuidas on võimalik neid tooteid niimoodi vabalt müüa praegusel sajandil nii et me ei peaks rõhuma mitte nende lepingute jätkamisele, vaid olukorra selgitamisele, kolleeg Kressle üks eelkõnelejatest rääkis juba üksikasjadest ja tegi seda väga hästi, ma ei hakka midagi üle kordama, aitäh. <clears throat> tänan, proua Gööling, üks minut. aitäh, härra president. tubakakokkulepped ei ole loomulikult täiuslikud ning neid on kritiseeritud kõigist fraktsioonidest muuhulgas ka niisuguste vähese mõjuga sätete üle, nagu arestimisest tulenevad maksed ning tihe koostöö tubakatööstuse Euroopa ametkondade vahel. arvestades seda viivitustaktikat ja muid nähtusi, mida me oleme näinud, muuhulga, muuhulgas Euroopa Liidu kõrgematel tasanditel, on probleeme siin palju. samas on need kokkulepped tegelenud paralleelturu äh, probleemidega ning osana Euroopa Liidu laiemast strateegiast võitluseks ebaseadusliku tubakatoodete kaubandusega on meil oma funktsioon ning seni, kuni meil muud midagi laual ei ole, äh, muid kavasid ei ole, peaksime ettevaatlikult tervitama nende jätkamist. ent äh, ma märgin, et ära tuleb teha senisest märksa enam. parim võimalus võidelda niisuguste pettustega on peatada nõudlus. niipea, nii palju kui võimalik, peaks takistama inimestel sellesse sõltuvusse langemist ning seetõttu kutsuksin komisjoni üles tubakatoodete direktiivi rakendamisega ruttu edasi liikuma ning liikmesriiki julgustama rakendusakte vastu võtma. nüüd on meil vaba mikrofon ning sõna saavad fraktsioonide kaupa äh, soovijaid. proua Petir, üks minut. predstavljaju direktnu opasnost za ljudsko zdravlje, stoga moramo biti zainteresirani. sigaretid on vahetu oht meie tervisele ning peaksime seetõttu selle sektori tõhusa kontrolli alla võtma. kui me lisame siia salakaubanduse, mis toob endaga olulise tulude, mille tõttu läheb kaduma oluliselt tulusid riigieelarvest, siis on regulatsiooni vajadus veelgi ilmsem nii et meie peaksime parlamendina kindlasti saama rohkem informatsiooni läbirääkimiste kohta komisjoni ja tubakatööstuse esindajate vahel. salakaubandus on sageli ette tulev nähtus Euroopa Liidu idapiiril ning see on hõlpsalt seostatav elanike, elanikkonna vaesusega selles piirkonnas, nii et me võiksime midagi siis ära teha selleks, et toll saaks rakendada sihtmeetmeid ning peaks toetama ka seda, et inimesed lihtsalt rohkem teeniksid nendes piirkondades. härra Mikko, üks minut. austatud volinik Georgieva, hea president, üle kümne miljardi euro me kaotame tubakatoodete salakaubanduse tulemusena iga aasta. seetõttu me peame leidma lahendused, et, et äh, sellega võidelda. tegemist on lisaks veel toodetega, mis on ohtlikud meie kodanike tervisele, tekitavad terve rea riske sotsiaalvaldkonnas seoses tööhõivega, mille nõudeid ei järgita. üle kümne miljoni sigareti toodi Bulgaariasse sisse salakaubana. rohkem kui nelisada viiskümmend miljonit äh, leevi kaotame me nii aktsiiside kui maksudena iga-aastaselt. ning see summa seda oleks võimalik kasutada koolide ja laste koolitranspordi finantseerimiseks. ma usun, et kokkulepped, aitäh, katkestatakse kõnelejalt, sõna saab äh, kolleeg Tšambalski, üks minut. hea volinik, austatud president, me oleme päris ulatuslikult kritiseerinud tubakakokkuleppeid loomulikult ei ole need täiuslikud, ent nad on vajalikud. Bulgaaria on märkimisväärne tubakatootja riik ning äh, päris ning umbes viis protsenti põllumajanduses töötavatest inimestest on selle sektoriga seotud ning kolmteist protsenti tulust põllumajandussektorist. sektor on väga oluline mitmes regioonis Bulgaarias ning äh, mõnede kogukondade sisuliselt ainus elatusallikas. kõik piiravad meetmed tubakasektorile mõjutavad negatiivselt tubakatootjaid Bulgaarias. sellepärast tervitan komisjoni mõtet toetada kontrolli kokkulepete rakendamise üle, tugevdada kontrolli kokkulepete rakendamise üle ja piirata salakaubandust gospodine predsjedavajući üks minut austatud president proua asepresident kui need kokkulepped tahavad lahendada salakaubanduse ja kelmuse küsimusi, siis on nad teretulnud. kui siin üritatakse lahendada kümne miljardi kadumise probleem Euroopa Liidu eelarvetest, on, on nad samuti positiivsed. olles seda öelnud, nagu te juba kuulsite, on meil samuti terve rida kahtlusi seoses nende kokkulepetega, sest ähm, siin on palju osalisi selles protsessis, kellel kõigil on oma huvid, nii et me ei peaks tähelepanu pöörama mitte üksnes suurtele tubakatootjatele, vaid peaksime üritama kaitsta ka väikesi tootjaid, nii tubaka kui sigarettide tootjaid, sest tegemist on üsna olulise tööstusharuga Horvaatias, meie riigis, kus äh, sigarette toodetakse päris palju ning seetõttu tuleks ka seda arvesse võtta. aitäh, härra Ferreira, üks minut. suur tänu. kahtlemata on asju, mida on tarvis selgitada nende lepingutega seoses, mida komisjon on sõlminud tubakafirmadega ning on teisi asju, mida tuleb veelgi valgustada, näiteks mis on nende kokkulepete eesmärk, võltsitud ja salakaubaga veetavad tubaka vastu võitlemine ja tööstusharu ise otsustab, kas on tegemist võltsimisega või ei ole, sest nemad ju kontrollivad ise seda. ning need on ka seotud kauba, seadusliku kauplemisega, nii et siin on asju vaja palju rohkem selgitada ma olen nõus nende küsimustega, mis siin on tõstatatud, kui palju raha on siin mängus ja mis selle rahaga tehakse, mis selle kokkuleppes alusel liikmesriikidele saadetakse. väga palju on tarvis veel ära teha selleks, et võidelda suitsetamisega. näiteks äh, nelja aasta jooksul on meie äh, riigis vähendatud poole võrra selliseid tubak-, ka või suitsetamise vastu võitlemise nõustamiskeskusi. nii et küsimus on selles, kes siin võidab, kes siin kaotab. suur tänu ja nüüd äh, asepresidendile sõna. Like to... tahaksin tänada kõiki teid, kes võtsid osa sellest arutelust, mis näitas selgesti, kuivõrd keeruline on see teema. tahaksin taas kord vabandada sellest, et ajasin siin inimesi ja fraktsioone segamini, ma ei teinud seda meelega ning tahaksin tänada härra Stas ja härra Kier selle eest, missuguse ne panuse nemad andsid. mul on viis tähelepanekut täna mis näitavad seda, kuidas me seda teemat parlamendiga arutada kavatseme edaspidi. nii et esiteks ütlen nii, ma annan isikliku lubaduse selle kohta, et me saaksime üheskoos määratleda, mis on selle konkreetse instrumendi roll. nagu paljud siin ütlesid, meil on laialdasemat lähenemisviisi tarvis Äh, me ei saa piirduda ainult selle konkreetse instrumendiga, vaid peame mõtlema ka sellele, mis on tema tulevik ja tulevane roll. teiseks, arvamuste erisusi oli väljendatud ka, aga peaaegu kõik äh, olid ühel meelel ühes asjas, nimelt läbipaistvust on rohkem tarvis. nii et sedamööda, kuidas me edasi liigume, äh, heidame sellele arutelule rohkem valgust muidugi arvestades seda, kui palju läbipaistvust me saame võimaldada, seda me ka teeme. see tähendab seda, et me tutvustame teile teemasid äh, ja nendest, neid teemasid ja tuleme teie juurde nende teemadega, kus teie saate aktiivselt oma panuse panna. kolmas asi, olema, pooleliolevaid läbirääkimisi praegu ei ole iga lepingu kohta on olnud väga algusjärgu kõnelused nagu leping on ka näiteks Philip Morrisega, seal on öeldud, et kaks aastat enne lepingu lõppemist peame vaatama, kas on võimalik seda või kaaluda selle pikendamist. nii et üks küsimus on selles, kas on üldse huvi Philip Morrise poolelt. paistab, et on ja samuti oleme mõlemal poolel öelnud seda, et enne kui ükskõik milliseid uusi samme võetakse, olgu siis läbirääkimiste poolt või vastu, tuleb kõigepealt meie komisjoni hinnang lõpule viia, see on meil praegu pooleli, kui valmis saab, jagame seda teiega ning selle alusel teeme otsuse, kas või mitte edaspidi läbi rääkida ja muidugi nõukogu ja parlamendiga konsulteerides teeme seda et kas siis pikendada või mitte neid lepinguid. siin on öeldud selgesti poolthääli, mõned on selgelt poolt olnud, mõned on ettevaatlikult pool olnud, poolt olnud, et on tegemist instrumendiga, mis näib olla, olevat vajalik ja siis on öeldud ka täiesti vastupidiseid arvamusi. peame vaatama, missugused on need kulud, missugused on need piirid, enne kui mingisuguse otsuse teeme. ning seda kõike teeme avatult, läbipaistvalt me ei pea mingeid läbirääkimisi nõnda, et teie neist ei teaks või kas üldse neid läbirääkimisi tuleb, sellepärast et seegi küsimus ei ole veel otsustatud. minu neljas tähelepanek. see puudutab küsimust, mis minule esitati ja tahan sellele otsesega vast-, otsese vastuse anda. nimelt, kas teil on õigus isegi kaaluda neid läbirääkimisi, arvestades seda, et protokollis artikkel viis lõige kolm raamkonventsi-, konventsiooni kohta, tubaka raamkonventsiooni kohta, eh, on öeldud, et ei tohi mingisuguseid läbirääkimisi pidada või suhteid pidada. Eh, et seal on öeldud, ärge üldse nende inimestega rääkigegi, et seda tahtsite öelda. rõhutaksin vastuseks. WHO sekretariaat, Maailma Terviseorganisatsiooni äh, sekretariaat on andnud välja juhiseid selle kohta, kuidas seda artiklit peaksid öö, pooled või osalised rakendama ja seal on selge erand just selliste lepingute kohta nagu meie leping siin on, see tähendab, see, see ei tähenda seda, et me peame kerge südamega kohe selle otsuse tegema, aga tõesti, selgitus on olemas, suunised on olemas Maailma Terviseorganisatsiooni poolt selle protokolli kohta ja siis mu viimane märkus Äh, sõltumatutest laboritest. jah, nõus, selline on vajalik. rida teist nimetas seda, et kui firmad ise äh, on need, kes äh, omavad võimalusi kõiki neid ähm, uuringuid teha, et me tahame teile kinnitada aga seda, et me oleme sellise otsuse vastu võtnud ning uurime seda võimalust, kuidas sõltumatu labor saaks neid hindamisi teha ja tahaksin rõhutada ka seda, et päris suurt mõju on olnud nendel lepingutel selleks, et vähendada ebaseaduslikku kaubandust. selleks, et teile aimu anda sellest, me pidasime siin arutelu, eks ole, nüüd rohkem kui tund ja poolteist tundi juba, siis iga minut sellest pooleteisest tunnist on konfiskeeritud kakskümmend kaks pakki ebaseaduslikke sigarette. nii et maht on miljardites ja me räägime sigaretidest, mis ei tule meie turule öö, odava hinnaga, nõnda et öö, noored inimesed saaksid neid kerge vaevaga tarvitada. ja, ja see on ka see raha, mis jääb meie öö, eelarvetesse alles nii et selge on see, kasu on, aga tuleb arvestada ka seda, et me pea, meie regulatiivne kontekst, see areneb pidevalt, tahaksin seda just rõhutada, praegu meil on olemas direktiiv ja meil on protokoll ning me te peame tegema kõik selleks, ma olen täitsa nõus kõigiga, kes ütlesid, et me peame tegema kõik selleks, et direktiiv äh, saaks äh, rakendatud ja et protokolli ratifitseerimine toimuks kirjeldatud korras. ja meie suurim eesmärk ja küsimus, millele peame vastuse leidma, nimelt kas meil on tarvis lähitulevikus neid muid instrumente lisaks nendele kahele, mida ma nimetasin ja mida me saame kasutada suitsetamise vastu võitlemiseks eh, nii tervise põhjustel, eh, eelarvelistel põhjustel kui ka turvalisuse põhjustel. ning sellele küsimusele leiame vastuse teiega koos, teie abil ja olen selle eest teile väga tänulik, suur tänu! suur aitäh, sellega on arutelu lõpp.